selle. Äh, käesolevaga on arutelu lõppenud ja me hääletame homme kell kaksteist kolmkümmend. istung jätkub homme äh, kell üheksa. Äh, ja peale lõunat alustame uuesti tööga kell viisteist null null. protokoll avaldatakse Euroopa Parlamendi veebilehel. proua president tänab lahkesti ka tõlke istung on lõppenud.